witam państwa ponownie. kallid kolleegid tere tulemast tagasi. päevakorra kohaselt on järgmiseks raportiks härra Knut Fleckensteini raport turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus. ja meie raportöör ise tuleb ka sadamalinnast, kui mul õigesti meeles on ja annangi talle nüüd sõna härra Fleckensteinile siis äh, nii et palun, teil on sõna. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid esimese sadama